just nimelt äh, Valgevene olukorda vastavalt resolutsioonile, mille Euroopa Parlament võttis vastu juunis kaks tuhat üksteist, aitäh! suur aitäh, proua Malmström, selle selge sõnavõtu eest! arutelu sellel teemal on lõppenud ning hääletame selles küsimuses äh, pärast seda, kui me oleme läbi arutanud veel kaks äh, juhtumit. esimeseks neist on Sudaan, olukord Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niilu soosariigis annan sõna härra Tänakile arutelu avamiseks. vabandust, ma ei kuulnud teid. Äh, vaatamata sellele, et Lõuna-Sudaan on saanud iseseisvaks, on endiselt veel pingeid ja lahendamata küsimusi põhja ja lõuna vahel. Need keskenduvad kolmele piirkonnale, äh, äh, Kordofan, Abiey ja Sinise Niiluse osariik. Need piirkonnad on piirkonnad, kus on väga palju veevarusid ning naftavarusid, seal on erinevad etnilised rühmitused elamas ja kahe tuhande viienda aasta äh, koostöö- ja partnerluslepe ähm, järgi äh, äh, võimaldas Lõuna-Kordofanis ja Sinise-Niilis osariigis välja, viia läbi referendumi, et nad ise saaksid oma tuleviku eest otsustada Ähm, aga selle kõigega on äh, kaasnenud pinged äh, ja äh, selle tagajärjel on kuus tuhat inimest pidanud oma kodudest lahkuma. Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis on olukord viimastel nädalatel väga palju halvemaks läinud ning Nuba rühmitust on just siin rünnatud. Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariiki on Sudaani relvajõud sisse läinud ja president äh, Bashir äh, peaks äh, välja kuulutama ühepoolse relvarahu. Khartoum peaks austama ka õiguslikke kohustusi kahe tuhande viienda aasta lepingu kohaselt. Euroopa Liit peaks võtma selles kriisis juhtrolli, kõrge esindaja on ÜRO peasekretär sekretäriga ühinenud ja selle koja presidendiga ühinenud vägivalla hukkamõistul Need hõimudevahelised konfliktid äh, seavad ohtu rahvusvahelise kogukonna hea töö ning äh, ohustavad olukorda ja võivad tekitada olukorra, kus lõuna ja põhja vahel tekib täieõiguslik sõda. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Tavares. suur aitäh. Lõuna-Sudaan kuulutas hiljuti välja iseseisvuse Äh, see on olnud väga ähm, valulik protsess mõlema osapoole jaoks, mõlema riigi jaoks, äh, seda kirjeldas ka härra Tänok, äh, konflikt mm, on pidev seal lõuna ja põhja vahel. me võime seal täheldada korduvaid inimõiguste rikkumisi ja Äh, Bashiri režiimi puhul on see üsna tavaline nähtus. Äh, see piirkond on äh, ma-, maailma üks vaesemaid piirkondi. ja mis puudutab suremust, tervishoiu seisukorda, toiduga varustatust, siis seal on olukord maailmas kõige halvem selles piirkonnas ning olukorda hullendab veelgi põhjapoolsete naabrite tegevus Lõuna-Sudaan on nüüd iseseisev riik. peab küsima, kas eh, selle riigi kodanikud teavad, et eh, riik on sõltumatu, eh, selle riigi maa on väärtusetu, kolm senti hektari eest küsitakse selle eest praegu. loodusvarasid Lõuna-Sudaanis küll on aga kas eh, inimesed teavad seda, et nad seal esinevad, kas nad saavad eh, neid ressursse kasutada, võttes arvesse põhja poolt tulevat tagakiusamist? Lõuna-Sudaani inimesed ei saa kasutada omaenda maad eh, ning ei saa nautida oma sõltumatut riiki Euroopa Liidus äh, reageerime me tavaliselt inimõiguste rikkumistele ning väga kahju on sellest, et me ei saame, et me ei saa äh, ennetavamalt tegutseda inimõiguste küsimustes, ma arvan, et meil on vaja mingit liiki äh, ennetavat süsteemi, eriti just selliste riikide puhul, kus inimõiguste rikkumisi toimub väga palju eriti puudutab see just selliseid noori riike nagu näiteks Lõuna-Sudaan olukord ei äh, ole selline mitte ainult tegelikult Lõuna-Sudaanis, vaid kogu piirkonnas ja kahju on sellest, et Euroopa ja USA ettevõtted ei saa teha ära rohkemat nende riikide hüvanguks, kus nad tegutsevad. aga meie omalt poolt saame äh, anda endast parima ja võib-olla tulevikus äh, tegeleda rohkem ennetustööga, kui me siiani oleme seda teinud, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Vergio. suur aitäh, lugupeetud president. enesemääramise referendum ning Lõuna-Sudaani iseseisvus Äh, võiks anda lootust, et selles piirkonnas äh, hakkab valitsema rahu, aga äh, seda ei ole võimalik saavutada ilma Lõuna- ja Põhja-Sudaani vahelise piiritüli lahendamiseta, eriti võttes arvesse seda, et selles piirkonnas on olulised naftavarud sõltumatus on sageli pingeid veel suurendanud ning kodanikud kannatavad äh, õhurünnakute all. Amnesty International on öelnud, et äh, Venemaa, Valgevene, Hiina äh, ja USA ja Ukraina on need, kes tarnivad relvi ja aitavad ründavat poolt see kõik ei aita kaasa ÜRO saadikute tööle, mm, me loodame, et neid sündmusi kinnitavad ka reaalsed faktid tulevikus. suur aitäh, proua De Kaiser! aitäh, härra president, see resolutsioon on ääretult poliitiline oma iseloomult. ma arvan, et see, eh, mis praeguse konflikti taga peitub, on asjaolu, et kahe tuhande seitsmenda aasta äh, rahulepinguga ei lahendatud kõiki äh, probleeme, äh, vabandust, kahe tuhande viienda aasta lepinguga. seal öeldi, et enne kui Lõuna-Sudaan saab iseseisvaks ja kahe tuhande kümnendal aastal olid valimised, peaks Lõuna-Sudaanis korraldama referendumi. kahe tuhande tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris toimus referendum küll, aga enne seda referendumi korraldamist oleks tulnud lahendada teised probleemid. ma ei hakka siin rääkima naftavarude jagamisest äh, või muude varade jagamisest äh, või põhi, põhja ja lõuna äh, elanike õigustest. Äh, piirid äh, tuli kõigepealt paika panna, aga mitte ühtegi nendest küsimustest ei lahendatud ja see ongi kõige selle praeguse olukorra taga Nüüd tunnustatakse Lõuna-Sudaani kui sõltumatut riiki rahvusvahelisel tasandil ja piirilepet endiselt veel ei ole ja ma leian, et keeruline on nendes küsimuses edasi liikuda enne, kui abiei küsimuses on referendum toimunud. me peame, et rah-, me peame tagama selle, et rahvusvaheline mm, kogukond avaldaks survet nende probleemide lahendamiseks. jah, sõjavägi on seal piirkonnas äh, kohal, äh, seal on kohal Sudaani relvajõud ja Sudaani vabastusliikumine, äh, kui me nüüd president Bashirist räägime, siis me tahame, et rahvusvaheline kriminaalkohus ka tegutseks eh, ja me tahame, et eh, Bashir eh, Haagi kohtu ette antaks, need on poliitilised küsimused ja need tuleb kindlasti lahendada, proua Ojuland, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kokkupõrked Sudaani relvajõudude ja Sudaani rahva vabastusliikumise vahel Sinise Niiluse osariigis on nüüd kaasa toonud olukorra, kus umbes kakssada tuhat inimest on pidanud oma kodudest lahkuma. olukord on keeruline ja eh, just seetõttu, et eh, humanitaar mm, ametid ei ole saanud luba eh, seal oma töö tegemiseks. ma pean teile meelde tuletama seda, et teise Sudaani kodusõja vältel aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm kuni kaks tuhat viis Äh, hinnati, et äh, kuni kaks ja pool miljonit inimest, enamjaolt tsiviilelanikud, äh, said surma esmajoones toidupuuduse ja põua tõttu. sellise suuremahulise humanitaarkriisi kordumist tuleb ära hoida ja seetõttu ma toetan täielikult Eh, üleskutset eh, tagada eh, kohene relvarahu, läbirääkimiste jätkumine selleks, et saavutada poliitiline lahendus ning ma kutsun üles sellele, et humanitaarasutusele tuleks anda juurdepääs Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariiki ja nüüd proua, härra Preeda, palun. suur tänu, härra president Äh, kõik teavad, et Lõuna-Sudaanis tuleb vaid vähe häid uudiseid ja seetõttu me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele riigile. mõne äh, aja eest Lõuna-Sudaan muutus iseseisvaks, kuid seda sündmust äh, varjutavad relvastatud konfliktid, mis leiavad aset Lõuna-Kordofanis ja vahepeal on Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis veelgi relvastatud konflikte aset leidnud, vaatamata eelnevatele äh, vaherahulepingutele. kahjuks tuleb ka nentida, et selle piirkonna poliitikudki ei ole väga usaldusväärsed. ma nõustun nende kolleegidega, kes nõudsid, et president al-Bashir tuleb äh, saata rahvusvahelise kriminaalkohtu ette meie jaoks on oluline kahekümne kaheksanda juuni Addis Abeba lepingust äh, kinnipidamine. ja väga kahju on, et Sudaani parlament on otsustanud kasutada relvaabi, see kindlasti konflikti ei lahenda, suur tänu ja nüüd saab sõna proua Essaia, kes räägib Rahvapartei nimel. arvoisa puhemees, hüva. lugupeetud president, lugupeetud volinik tuhanded äh, inimesed on äh, pidanud Sinise Niiluse osariigist päri-, äh, põgenema Etioopiasse ning samuti on puhkenud äge konflikt Sudaani relvajõudude ja Sudaani rahvavabastusliikumise põhjasektori vahel. sõjategevus toimub piiratud territooriumil ning seetõttu on Etioopiasse põgenenud umbes kakskümmend tuhat inimest. Neil inimestel ei ole toitu, sooja ega turva äh, äh,, neil ei ole toitu, vett ega turvatunnet. me peame kutsuma Sudaani üles lõpetama valimatu pommitamise, mis jätkub praegu Lõuna-Kordofanis ning inimõiguste kaitsjad on öelnud, et tsiviilelanike pommitamise võib lugeda sõjakuriteoks või inimsusevastaseks teoks ning ÜRO äh, uurib seda, mis Sudaanis praegu toimub. ükskõik, mida Sudaani äh, valitsus äh, ka teinud on, rahvusvaheline üldsus peab tõe välja selgitama, aitäh! aitäh! suur tänu ja nüüd Anna Kommers sotsialistide demokraatide nimel. suur tänu! ma olen Khartoumis kahe tuhande kümnendal aastal Nuba piirkonnas äh, vaadelnud valimisi ja seetõttu ma pean ütlema, et paraku mind ei äh, üllata see relvakonflikt, mis äh, lahvatas Lõuna-Sudaanis Sudaani relvajõudude ja SPLMN-i vahel. Aafrika Liit, Euroopa Liit, USA on aga oma pilgu ära, ära pööranud president Bashiri tegevuselt ja ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. ning on läbi kukkunud äh, üritus saada El Bashir rahvusvahelise äh, kriminaalkohtu ette. samuti on see täiesti äh, hukkamõistetav, et ta takistab humanitaarabi jõudmist sihtrühmani abivajajateni. ma olen kõhklev ja ma ei looda väga palju sellest resolutsioonist, kus kutsutakse üles ähm, selle äh, lõuna ja äh, põhja vahelise konflikti äh, lahendamisele. kui me ähm, ei suuda äh, avaldada oma toetust äh, Tabam Bekile, äh, kes tegeleb Sudaani küsimusega, siis me ei saavuta üldse midagi. suur tänu ja nüüd härra Paška, suur tänu. me oleme jälginud juba mõnda aega president al-Bashiri käitumist ja tegevust ja neid kindlasti ei üllata, et selle kahe piirkonna ähm, kaks riiki soovivad jõuda rahuni. kuid Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariigi küsimused on endiselt veel lahendamata. viimased sündmused äh, Lõuna-Kordofanis ja Abieis näitavad, et tegu on mänguga tulega ja siia on otseselt ähm, segatud president äh, El Bashir ja paistab, et äh, tavaliste inimeste saatus on talle täiesti ükskõik vahistamised, piinamised, äh, hukkamised ilma kohtumenetluseta on suunatud kõikide nende vastu, kes ei ole piisavalt lojaalsed äh, tema režiimi vastu. ja seetõttu me peame üheskoos USA, ÜRO ja Aafrika Liiduga abistama seda, seda piirkonda ja survet avaldama, et El Bashir äh, peaks kinni rahvusvahelistest lepingutest, teeks, mis tema kohustus ja tagama selle, et selles piirkonnas naaseks rahu. suur tänu ja härra Obermeier, palun. suur tänu, härra president. septembri äh, alguses äh, kutsuti välja äh, Sinises Niiluse osariigis eriolukord. Malik Aga, kohalik kuberner on olukorda piirkonnas veelgi destabiliseerinud. tuhanded inimesed olid sunnitud põgenema Etioopia äh, poole ja oluline on koostöö, tugevdatud koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, inimõiguste kaitse ja me vajame kiiresti ka nende kuritegude käsitlemist, mis leidsid ähm, aset kodusõja ajal ja see tähendab, et ähm, president el-Bashir tuleb kindlasti äh, kohtu ette saata, vastasel korral ähm, me ainult suurendame veelgi läbikukkunud riikide arvu, kes äh, ripuvad lääneriikide doonor panuste otsas. suur tänu ja härra Kelly, palun. suur tänu. Sudaania eh, valitsus mõrvab oma eh, inimesi ja üritab eh, rahvuslikku üldsust eemal hoida. me ei tohi vaadata kõrvale ja me peame tegutsema vastavalt tekkinud olukorrale. vähemalt nii me teeme seda täna. kahe tuhande mõne aja eest Lõuna-Sudaan sai sõltumatuks äh, riigiks, kuid öeldi juba tollal, et piiripiirkond on äh, probleemne piirkond ja selleks see ka jääb. fakt, et Lõuna-Kordofan mis on, mis Lõuna-Kordofanis on väga palju konfliktrühmitusi, siis seal on ka väga keeruline seda olukorda lahendada, kuid me peame siiski kõik tegema selleks, et olukorda stabiliseerida, suur tänu ja nüüd kolleeg Senišin. suur aitäh, president! tegelikult on siin kaks küsimust. üks on tsiviilelanikkonna kaitse sest tsiviilelanikkonna, konna laus pommitamine on hävitava loomuga ja on tekitanud palju eh, maapagulasi, kellel ei ole toitu, ei ole ravimeid eh, või isegi puhast vett, eh, see on inimõiguste rikkumine. Lõuna-Kordofanil on vaja välisabi ja me peame toetama Lõuna-Kordofani läbi erinevate rahvusvaheliste abiorganisatsioonide. peame tagama, peame tagama, et kaotatakse igasugused piirangud, mis ei võimalda abi anda neile kahesajale tuhandele inimesele, kes praegu abi vajavad, neist seitsekümmend tuhat on naised ja lapsed. humanitaarabiorganisatsioonide tegevust ei tohi piirata ning tuleb ka tagada sõltumatute vaatlejate kohalolek Lõuna-Kordofanis, et tagada inimõiguste ehm, edaspidine ehm, rikkumise vältimine. suur tänu! juba aastaid oleme me arutanud äh, Lõuna-Sudaani olukorda. Lõuna-Sudaanis on väga palju äh, kristlasi ja see, mida sealsed inimesed on aastaid pidanud kannatama, on täiesti sõnul kirjeldamatu. president al-Bashir on kaasvastutav sealse genotsiidi eest, ta mõrvad, välgid, vägistamised, nälg on olnud seal väga levinud ja seetõttu on täiesti vastutustundetu, mida Türgi president Erdogan ütles, et, et kui võrrelda Gaza sektoriga, siis Sudaanis küll ei ole tegu genotsiidiga, nii et ka Euroopa Liit ei tohi lihtsalt aktsepteerida selliseid avaldusi me peame toetama Lõuna-Sudaani inimeste rahupüüdlusi ja me peame toetama seda noort iseseisvat riiki, et in-, me saaksime inimestele anda ka turvalise ja kindla tuleviku. suur tänu, proua Kringer-Toodenberg, palun. suur tänu, ma sooviksin avaldada suurt äh, muret äh, relvakonfliktide äh, pärast Lõuna-Kordofanis, mis septembrikuus lahvatsid Sudaani relvajõudude ja Sudaani rahvavabastusliikmese põhjasektori vahel. see relvakonflikt on väga brutaalne ja see puudutab sadade tuhandete inimeste saatust ja tuhandeid on neid isikuid, kes on sunnitud riigi sees ümber asustatuma. meie peame osutama humanitaarabi ja me peame tagama selle, et võimalikult kiiresti leidaks äh, ka lahendus sellele relvakonfliktile ja poliitiline lahendus on äärmiselt oluline. ja selle koja liikmena ma kutsun üles mõlemat poolt lõpetama vägivald ja kutsun üles rahvusvahelist üldsust võtma kõiki meetmeid selleks, et kaitsta kõiki Sudaani kodanikke, aitäh! suur tänu ja proua Gretu, palun! suur tänu, härra president, proua volinik! uus riik Aafrikas, mis äh, tekkis üheksandal juulil, ei toonud kaasa rohkem äh, rahu, vaid ainult veelgi rohkem riigises ümber asustatud isikuid vägivalda. ja me teame, et olukord mõlemas piirkonnas on väga keeruline. viieteistkümnendal augustil inimõiguste kõrge volinik oma aruandes ütles, et Khartoum ei pidanud kinni oma rahvusvahelistest kohustustest ja ÜRO personal on samuti sattunud rünnakute ohvriks selliseid inimõiguste rikkusi, rikkumisi me ei saa jätta karistamata, eriti kui tegu on kuritegudega inimsuse vastu ja sõjakuritegudega. me peame toetama kodanikuühiskonda. Addis Abeba leping, mis nägi ette piirkonnast vägede väljaviimise, on üheks võimaluseks äh, rahumeelseks lahenduseks. suur tänu ja palun rääkige natuke aeglasemalt ja nüüd järgmisena kolleeg Sonik. lugupeetud president, lugupeetud volinik. Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelise konflikti puhul tuleb keskenduda ennekõike tsiviilelanikkonna olukorrale Lõuna-Kordofanis. tuleb tagada humanitaarabi ligipääs humana-, humanitaartöötajate ligipääs Lõuna-Kordofanile. olukorra muudab eh, veelgi halvemaks see, et eh, need eh, ühingud, need organisatsioonid, kes vastutavad abi andmise eest, ei saa ähm, ligipääsu, ei saa teha oma tööd. rahvusvaheline üldsus peab aitama tsiviilelanikkonda, kes ei saa ju mitte midagi ette võtta pommitajate vastu ning relvastatud osapooled peaksid suutma kokku leppida relvarahus, Euroopa Liit peab siin olema vahendajaks ning humanitaarabi andmise hõlbustajaks, aitäh! aitäh ka teile ja härra Rebo, Repo, aitäh! maailma kõige noorem riik on Lõuna-Sudaan, kuid kahjuks ei ole selle piirialadele saabunud rahu tsiviilelanike lauspommitatakse, hädaabi ei jõua abivajajateni ning tõepoolest, Sudaani president Bashir tegelikult ei taha leida mingisugust lahendust kõik peavad austama inimõigusi ning humanitaarõigust, see on riigi kohustus ja seda ka relvastatud konflikti ajal. ning seetõttu peab Euroopa välistalitus äh, Sudaani aitama, peab äh, aitama kaasa sellele, et saabuks lõplik relvarahu ning äh, ütlema Sudaanile, et ainult poliitiline lahendus aitab Sudaani tuua rahu, aitäh! aitäh ka teile ja viimasena saab vaba mikrofoni raames sõna härra Kutas, palun. suur aitäh. nagu juba ette nägime, ei ole Sudaani rahvavabastusliikumine suutnud tegelikult, äh, suutnud äh, rahu tuua. Lõuna-Sudaani riik, äh, uus riik tähendab seda, et tekivad uued väljakutsed, mis võib viia dominoefektini kogu Aafrika kontinendil Aafrika Liidul on äh, väga raske ülesanne seda kriisi kuidagi ohjata. kõige tähtsam on aga pöörata tähelepanu humanitaarkriisi lahendamisele, sest äh, sõjaline konflikt muudab toiduabi kohaletoimetamise veelgi raskemaks Euroopa Liit äh, peab aitama seda abi kohale toimetada, peab aitama humanitaarorganisatsioone ja teisi, kelle tööd praegu takistatakse. ning seetõttu peame me omalt poolt toetama ja äh, nõudma seda, et humanitaarorganisatsioonidele võimaldataks kohane ligipääs äh, piirkonnale, et vältida ohvrite arvu kasvamist. aitäh! härra Posselt tahab esitada sinise kaardi küsimust. Yeah, okay. kas võtate selle vastu ja palun? vabandage, ma soovisin kolleeg Kutanilt küsida, kas ta arvab, et see on mõistlik juba praegu öelda, et Lõuna-Sudaan on läbi kukkunud riik, selle asemel, et talle anda võimaluse seda toetada. Eh, suur tänu, eh, kolleeg, teie küsimuse eest, midagi sellist ma ei öelnud ja ma ka ei usu, et minu kõnest midagi sellist oleks äh, saanud tõlgendada. mina soovin küll Lõuna-Sudaanile võimaluse anda, aitäh. proua volinik, kas Lõuna-Sudaanile antakse võimalus? jah, härra president, loodetavasti küll. lugupeetud liikmed, aitäh, et käsitlete täna Sudaani inimõiguste alast olukorda me peame demonstreerima, et ühtegi sõda ei unustata. Sudaani valitsus takistab praegu humanitaarabi andmist Lõuna-Kordofanile ning Sinise Niiluse osariigile ning seetõttu on kakskümmend tuhat inimest põgenenud Etioopiasse. humanitaarabi andmise takistamine muudab inimeste olukorra veelgi raskemaks. proua volinik Georgieva pani ÜRO-le äh, mõne nädala eest südamele, et nad teeksid endast oleneva, et humanitaarorganisatsioonid saaksid töö, oma tööd teha ning seesama käib muidugi ka USA kohta, kes samuti püüab neid organisatsioone aidata. mõningast abi on ka antud nii Lõuna-Kordofanile kui siin Niiluse osariigile. kuid nii Sudaani kui Lõuna-Sudaani jaoks on esialgu ette nähtud vaid sada mil-, miljonit miljardit eurot ja sellele on lisatud veel nelikümmend, mis tuleb erakorralisest reservist. see tähendab seda, et Euroopa Liit suudab, suudab aidata nii Sudaani kui Lõuna-Sudaani, võttes arvesse humanitaarkriisi eh, kiiret kasvamist eh, Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis toimuva tõttu. mis puudutab inimõiguste rikkumist, siis tõepoolest Sudaanis toimub eh, tsiviilelanike lauspommitamine suvalised arreteerimised, ebaseaduslikud mõrvad ja muu selline. see on muretvalmistav. samuti hävitatakse elamuid Äh, see tähendab seda, et äh, kasutatakse ebaproportsionaalset äh, jõudu ja ei tehta vahet tsiviilobjektidel ja sõjalistel objektidel ning paljusid inimesi kiusatakse taga nende etnilise kuuluvuse tõttu. me püüame sellele olukorrale lõppu teha. Euroopa Liit on esitanud deklaratsiooni ja teinud avalduse selle kohta, et jätkuv vägivald on vastuvõetamatu ning kutsunud osapooli üles rahu sõlmima. me kutsume üles ka vahendajaid seda sõnumit edasi andma me koordineerime Aafrika Liidu, ÜRO ning USA koostööd selleks, et meie lähenemisviis oleks ühtne. me toetame vahendamistööd. Euroopa Liidu jaoks on julgeolek ja turvalisus Sudaani äärealadel võtmetähtsusega. kuid on selge, et ei, stabiilsus ega julgeolek ei saabu Sudaan ja Lõuna-Sudaani enne, kui hakatakse austama demokraatlikke põhimõtteid ja inimõigusi aitäh! aitäh ka teile, proua volinik! sellega me lõpetame Sudaani käsitleva arutelu ning hääletus toimub kohe pärast seda, kui me lõpetame ka viimase päevakorrapunkti, milleks on Eritrea. David